Η κυρία Πρόεδρος. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει... Kallid kolleegid, istung on nüüd avatud. Esimene päevapunkt täna hommikul on Elisabetta Gardini raport Euroopa reageerimine katastroofidele, kodanikukaitse ja humanitaarabi roll alustame tänast arutelu raportöörist, proua Gardiini, teil on neli minutit kõneaega. suur tänu, proua president. tere hommikust äh, komisjoni esindajatele, kallid kolleegid. ma tahaksin soojalt tänada kõiki teid, neid, kes te olete viimastel nädalatel ja kuudel pühendunud selle dokumendi koostamisele, mis täna on arutelul. meie koostöö sujus väga hästi ning arutelud olid konstruktiivsed. resolutsiooni eelnõu, mis äh, täna, vabandust, raport, mis täna on hääletusel, on äh, tõelise koostöö tulemus, kõik Euroopa Parlamendi fraktsioonid olid sellesse töösse kaasatud ja välja on kujunenud minu meelest väga suur ühtne arusaam sellest, millest me räägime. Euroopa ja maailm elab üle perioodi, kus me oleme näinud looduskatastroofide drastilist tõusu. numbrid räägivad enda eest. looduskatastroofide arv üle maailma on äh, tohutult tõusnud. tuhande üheksasaja seitsmekümne viiendal aastal toimus seitsekümmend kaheksa looduskatastroofi. Eh, praeguseks on see arv tõusnud umbes neljasaja katastroofini aastas. viimase kahekümne aasta jooksul on traagilisel kombel üheksakümmend tuhat inimest nendes katastroofides oma elu kaotanud kakskümmend üheksa miljonit inimest ja rohkemgi on olnud looduskatastroofidest puudutatud ning majanduskasvud on, kahjud on kusagil kahesaja üheteistkümne miljardi euro kandis ja see tähendab seda, et tegemist on sündmustega, mille mõju on tohutu ja meie reaktsioon peaks olema ka tõhusam, me peame oma tegevusi paremini koordineerima, ilmselt on teil veel silme ees Haiti maavärina järgsed pildid, mis juhtus Jaapanis ja ega ka Euroopa ei ole jäänud puutumata. metsatulekahjud ning Islandi vulkaanist põhjustatud äh, tuhapilv ja nii edasi ja nii edasi. nii et see töö, mis Euroopa Parlamendis on tehtud selles osas, on määrava tähtsusega ning meid juhtisid selles töös kaks põhimõtet, kõigepealt solidaarsus Lissaboni lepingus on ka solidaarsusklausel sees, see on olnud meie töös äh, suunavaks. Euroopa sekkumine on alati olnud kiire looduskatastroofide puhul ning äh, meie abi on olnud tõhus. volinik Georgieva ilmselt on sellega nõus, kuid täna tuleks siiski teha tõsine tiigrihüpe edasi, me oleme valmis selleks me peame kujundama süsteemid, mis ei oleks enam ad hoc iseloomu, me peaksime välja kujundama sellised reageerimissüsteemid, mis äh, võimaldavad äh, panustada liikmesriikide äh, reageerimissüsteemidesse, et meil oleks juba varem kogutud teadmised selle kohta, mida teha ühel või teisel juhul see suur hüpe edasi eh, peab meid viima info jagamiseni, planeerimiseni, koordineerimiseni eh, taoliste katastroofide puhul. ja siin võivad kindlasti olulist eh, rolli mängida kaitseüksused ja nii edasi ja sellepärast me olemegi väga mures eelarvekärbete pärast Jaapani õnnetus näitas seda, kui oluline on inimeste pea, pidev teavitamine. ning me kutsume üles komisjoni esitama oma ettepanekud äh, kodanikukaitse osas nii kiiresti kui võimalik ja seda seadusandlikus vormis. suur tänu, proua president, suur tänu, ütleb äh, proua president ja annab sõna volinik Georgievale. aitäh, suur tänu teile, proua president, ma olen tänulik selle eest, et me täna seda debatti peame ning äh, olen tänulik ka proua Gardinile, kes on selle raporti koostamise eesotsas olnud, sest me elame tõepoolest maailmas, kus katastroofe toimub järjest rohkem. selle on esile kutsunud kliimamuutused, rahvastiku pidev suurenemine, kuid ma arvan, et kindlasti ka terrorism ja kõik need nähtused kokku, kõik need fenomenid kokku tähendavad seda, et riskid on suurenenud. aastate jooksul oleme vaadanud, mida on teinud Euroopa Parlament, kes väga ambitsioonikalt on soovinud luua suuremat solidaarsust Euroopa kodanikega ja kodanikega kogu maailmas tsiteerin algatusi, mida Euroopa Parlament on võtnud näiteks metsatulekahjudega võitlemisel või äh, mitme riigi pilootprojektide, äh, programmide koostamisel, näiteks äh, programmid tulvavetega võitlemiseks ja samuti programmid, mille abil on kogutud ressursse Liibüa kriisi ajal. kuid meie vajadused kasvavad pidevalt ning Euroopa Komisjon võtab oma ülesandeid samuti väga tõsiselt. me oleme esitanud teatise, mis on äh, õigusloomelise projekti aluseks, ma loodan väga, et Euroopa Parlament seda toetab. ja see Euroopa Komisjoni teatis põhineb neljal väga tähtsal põhimõttel. esimene neist on see, et tuleb austada liikmesriikide esmast rolli, sest just nende kohustus on tagada oma kodanike turvalisus ja seetõttu on meie lähenemine alt üles lähenemisviisil põhinev, mis tähendab seda, et liikmesriigid peavad tegutsema ühiselt ja äh, reageerima koos, kui ähm, katastroof tabab kas mõnda liikmesriiki või mõnda kolmandat riiki, keda Euroopa Liit aitab. peale selle saame me aru, et me peame riske ennetama, suutma neid ette näha ja eh, me peame käituma otsustavalt, kui riskid tõesti tekivadki või kui tekib mõni katastroof ning Euroopa Komisjon aitab liikmesriikidel välja töötada vajalikke kriisistsenaariumeid. kolmandaks tuleb liikuda eemale ad hoc reageerimisviisist sest äh, on vaja ette ennustatavat tegutsemisviisi ning neljandaks põhimõtteks on äh, eelarvelised küsimused, on selge, et eelarve on piiratud ja seetõttu tuleb vaadata, kas on võimalik raha kokku hoida, kui liikmesriigid tegutsevad ühiselt. ning nende nelja põhimõtte alusel oleme välja töötanud oma ettepaneku ja Euroopa Komisjon näeb ette, et äh, eelarvet suurendatakse kuuekümne viie miljardini. see äh, kasv on tegelikult tagasihoidlik, kuid toob kaasa suuri sääste liikmesriikides ja Euroopa Liidus üldiselt ning lõpetuseks lubage rõhutada, et oma tööd teeme me kodanike heaks rohkem kui üheksakümmend protsenti kodanikest äh, soovib, et me katastroofide puhul tegutseksime ühiselt ja tihti me seda teemegi, aitäh. aitäh ka teile, proua volinik nüüd peaksime me kuulama härra Tokašit, kes esindab Välisasjade komisjoni, kuid teda ei ole praegu siin kojas ja seetõttu lähme me kohe edasi proua Strifleriga, kes on äh, TV-komisjonist, aitäh. suur tänu teile, proua president. lugupeetud president, äh, volinik, kallid kolleegid, looduskatastroofide äh, arvu drastiline kasv ning need eelarvekulud, mis Euroopa Liitu, mis Euroopa Liit peab eraldama, tähendab ähm, seda, et me peame oma piiratud ressursse võimalikult hästi äh, kasutama. Äh, seoses ähm, Euroopa Parlamendi pidevate äh, pöördumistega selles valdkonnas peab Euroopa Komisjon ambitsiooniga plaani koostama selleks, et luua tõeline Euroopa tsiviilkaitsejõud, mis ähm, tähendaks mõnindaid liikmesriikide poolseid lubadusi vabatahtlikult anda Euroopa Liidu kasutusse tsiviilkaitseüksusid äh, mis oleks silmapilkselt valmis sekkuma Euroopa eh, Liidus katastroofide eh, tagajärgede likvideerimisse. mul on väga hea meel komisjoni hiljutise teadise üle, mis puudutab eh, kahe tuhande neljateistkümne, kahe tuhande kahekümnenda aasta finantsperspektiivide kohta, mis näeb ette nelisada viiskümmend miljonit eurot tsiviilkaitse jaoks ning mis näeb ette ka ennetus- ja ettevalmistustöid ning komisjon peab samuti aktiivselt tegema kõik selleks, et eh, ressursid oleks tõeliselt nähtavad, kergesti kättesaadavad ja samuti Euroopa Liidu sümboleid tuleb paralleelselt kasutada eh, koos eh, rahvusriikide sümbolitega. suur tänu teile, nüüd saab sõna härra Stavrakakis, kellel on kõneaega üheks minutiks ma paluksin, kallid kolleegid, et te peaksite oma kõneajast kinni, sest eh, hiljem toimub hääletamine, meil pole eriti aega. nii, härra Stavrakakis, suur tänu teile, proua president. kõigepealt ma sooviksin tänada meie raportööri, tema on teinud ära suurepärase töö ja sooviksin ühtlasi väljendada oma rahulolu et sellele, et äh, on ähm, erilist rõhku pandud äh, metsatulede kahjude vastu võitlemisele ja äh, et REKI komisjoni arvamust võeti arvesse. Võt- eh,, artikkel sada kakskümmend kaks Lissaboni leppest peab olema õiguslik alus selleks, et tugevdada Euroopa Liidu poolset panust liikmesriikide aitamisse, samuti peame me arvesse võtma eh, ka kõiki neid kogemusi, mis on liikmesriikidel eh, eh, piirkondadevahelise koostöö raames ning me, me, mis on tehtud Federi raames, samuti sooviksime meenutada seda, mida on tehtud saartel ja geograafiliselt kaugetest piirkondadest, sest nemad on eriolukorras, nii ma tahaksin ühtlasi meenutada ka seda, et me peaksime tugevdama Euroopa tsiviilkaitsepoliitikat, aitäh teile! suur tänu teile, äh, härra Stavrakakis, et oma kõnelast kinni pidasite. järgmisena äh, saab sõna härra Seeber. suur tänu teile, ma sooviksin tänada raportööri, sest äh, ma arvan, et ta on teinud ära väga tubli töö, ta on teinud omaalgatusliku raporti, mis on hästi struktureeritud ning ta tegeleb tõesti kõige olulisemate küsimustega, mis parlamendis on olulised E, ning e, see on tubliks toeks komisjoni poolt tehtud õigusloomelise ettepanekuga. ma arvan, et ei ole mõtet e, raportit liiga suureks paisutada, me peame tegelema põhiliste küsimustega. selge on see, et looduskatastroofid võivad tabada kõiki, võivad tabada kõigi liikmesriike. see tähendab suuri majanduslikke kahjusid, see tähendab palju suuri inimkannatusi seda on siin ka korduvalt öeldud. me oleme näinud, et viimastel aastal on need kahjud viim-, tõsiselt kasvanud ja eh, samuti eh, on ka probleemid meie ühiskonnas muutunud aina eh, keerulisemaks. sellega seoses ongi meil vaja ühtset Euroopa-poolset reaktsiooni. Euroopa Komisjon peaks arvesse võtma meiepoolseid ettepanekuid ja arvestama seda, et eelkõige peab vastutus langema siiski liikmesriikidele, see tähendab, äh, lähenemine peab olema alt üles, samas Euroopa roll peab olema nähtav. see on oluline, proua volinik, sellepärast et me räägime siin sellest ju, kes mille eest vastutab. ning äh, me Äh, äh, soovime, et ähm, meie kõrge esindajal oleks aina suurem vastutus äh, ja sellega seoses on palju vaidlusi tekkinud, me peame küsima algusest peale, kes tegelikult vastutab ja see on oluline, et ei tekiks tegevuste kattumist. kõige tähtsam on siiski see, et me, ähm, me suudaks ähm, kontsentreerida oma vahendid, et me suudaks adekvaatselt reageerida, kui toimub katastroof mina olin eh, üleujutuste raporti eh, raportöör ning me näeme, et kui me teeme tõhusat koostööd, on võimalik päästa inimelusid ning on võimalik vähendada ka majanduskahjusid. ma loodan, proua volinik, et te eh, võtate meie ettepanekuid arvesse, aitäh! suur tänu ja nüüd saab sotsialistide nimel sõna härra Laine kaheks minutiks. suur tänu teile, proua president, proua volinik, ka meie äh, soovime teid tänada teie teatise eest äh, Euroopa Liidu äh, katastroofi äh, abi kohta. me peame suutma reageerida efektiivselt, et me suudaksime teineteist aidata. minevikus vahel juhtus nii, et pidime abitult pealt vaatama televiisorist, kuidas Euroopa metsad põlesid ning küsisime, miks keegi ei aita me peame me liikuma solidaarsema Euroopa suunas, me peame olemasolevate vahendid, olemasolevaid vahendeid tõhusamalt kasutama. Euroopas on olemas või-, võimalikud vahendid sellistele katastroofidele vastu astumiseks. sellega seoses mulle tundub, et me astume õi-, sammu õiges suunas. samuti on öeldud, et riiklikud vahendid ei suuda asendada Euroopa Liit Liidu reaktsioone, Euroopa Liidu poolt tehtavad. see on kõige tähtsam praegusel hetkel. ma arvan, et me peame keskenduma ka väga tõhusa ennetustöö äh, tegemisele. me ei tohi ootama hakata, et katastroof juba toimus, väga palju on võimalik ära teha näiteks selleks, et ujutusi ennestada, et äh, et põuda, põua korral ei tekiks metsatulekahjusid. nii et ma loodan, et äh, Euroopa Liidul, Euroopa Liidus luuakse parem süsteem, et ära hoida katastroofe Euroopa Liidus ja väljaspool Euroopa Liitu. ning teie, kes te selle eest vastutab, te peate sellega kindlasti tegelema, te ei äh, saa vastutust hajutada, nii et lõpuks keegi enam ei tea, kes vastutab. ning lõpetuseks ma sooviksin öelda seda, et äh, et see, et on, oleks olemas reaktsioonirühm, mis tõesti eh, rea, oleks tegevus valmis eh, kolmsada kuuskümmend viis päeva aastas ka jõulude ajal, aitäh! suur tänu teile, härra Lainen ning järgmisena saab Alde nimel sõna härra Udžes ähm,. härra Äh, suur tänu, äh, proua president, äh, proua volinik, ma tahaksin tänada proua Gardiinid ja teisi kolleege, kes selle raporti koostamisel on osalised olnud ähm, me oleme väga rahul sellega, et on saavutatud selles raportis väga tasakaalukas lähenemine subsidiaarsus, äh, süvalaiendamine ning solidaarsusklausli rõhutamine on kõik väga olulised, ähm, see peab viima selleni, et liikmesriigid kiiresti reageerivad, kui tsiviilkaitseüksuseid tuleks rakendada looduskatastroofide puhul. kuid väga oluline on ka minu meelest see, et Euroopa Liidu kodanikukaitsemeetmete seas oleks äh, varem ette planeeritud äh, reageerimis kavad me muidugi, me ei taha luua mingisugust äh, riikide ülest uut kogu, mis lihtsalt teeks topelttööd äh, liikmesriikide äh, poolt juba tehtuga, kuid kuidagi tuleks tegevust koordineerida. peaksime kindlasti keskenduma oma plaanides kõige haavatavamatele piirkondadele, näiteks nagu saared ja teised taolised piirkonnad. kindlasti lõpetuseks ütleksin veel seda, et minu meelest on väga kasulik see, et äh, tähelepanu pööratakse kolleegide poolt äh, ka kõrge riskiga piirkondadele ja et on esile toodud strateegiad äh, just nimelt metsatulekahjude puhuks. suur tänu, härra Ugias. ja nüüd härra Tšernetški, ECR fraktsiooni nimel, teil on poolteist minutit. suur tänu, proua president, proua volinik meil on praegusel hetkel Euroopa Liidus on äh, väga palju katastroofe lausa, lausa viissada protsenti rohkem kui enne. ärgem unustagem, et katastroofid ei toimu mitte ainult Indias või Haitil, vaid ka mujal, ka eurooplased hukkuvad seoses looduskatastroofidega. nii et äh, me peame suutma tegutseda Euroopa tasandil lisaks sellele sooviksin teile ausalt öelda, et minu meelest liikmesriigid ei eh, tegele selle probleemiga piisavalt, näiteks eh, Poolas. viimaste katastroofide tagajärjel ning eh, viimaste orkaanide tagajärjel eh, olid eh, kaotused väga suured, mitte ainult inimkaotused, vaid ka majanduslikud kaotused ning sellega seoses oleks vaja reaalset abi. ohvritel ei ole vaja ainult äh, sümboolset abi, neil on vaja reaalset abi ning see oleks ka Euroopa institutsioonide parim visiitkaart. sellega seoses oleks tähtis, et äh, osutatakse abi mitte ainult katastroofide järgselt, vaid oleks ka ennetavat abi vaja näiteks äh, Poola puhul oleks see olnud väga tähtis selleks, et uputust ära hoida. suur tänu, härra Tšernetški. härra Tremopoulos on järgmisena minul nimekirjas roheliste nimel kirjas, kuid ma ei näe härra Tremopoulost äh, täiskogu saalis ja seega saab sõna te proua De Brun kuue fraktsioonist. proua De Brun, teil on kaks minutit, palun. Äh, suur tänu, proua president ma tahaksin tänada Elizabeth Gardiinit selle raporti eest, see on ähm, väga tähtis töö, mis on ära tehtud, ma tahan proua Gardiinit tänada koostöövaimu ülesnäitamise eest, suur tänu, et meie seisukohad ja muudatusettepanekud ähm, kõik ära kuulati ja vastu võeti. katastroofide korral pakutav kaitse on väga oluline osa meie arengupoliitikast, kui me oma arengupoliitikat jätkusuutlikkuse poliitikat ajame nii, et ennetada katastroofe, võime sellega kokku hoida tuhandeid inimelusid ning hoiaksime ära ka sotsiaalsed, majanduslikud ja keskkonnakatastroofid, mida sellised looduskatastroofid endaga kaasa toovad ja loomulikult äh, saame palju ära teha ka suurõnnetuste korral kuid meie reageerimissuutlikkus peaks äh, panus äh, olema, olema rajatud äh, meie suutlikkusele ühiselt ja tõhusalt reageerida katastroofidele, teha seda solidaarsuse vaimus. selgus, järjepidevus ja kõike haaratavus on need peamised sambad, millele üles ehitada tugev Euroopa katastroofidele reageerimise süsteem koordinatsioon on äärmiselt oluline, kui me tahame humanitaarabi tõhusalt pakkuda. kuid ärgem unustagem seda, et see peab rajanema sellistel põhimõtetel nagu erapooletus, neutraalsus ja sõltumatus. me peame tagama selle, et rahvusvaheline humanitaarõigus rakendub igal pool ka katastroofide korral ärgem unustagem seda, et ei tohi lubada seda, et et majanduslikud või strateegilised, poliitilised või kaubanduslikud kaalutlused seisavad kõrgemal inimlikest kaalutlustest looduskatastroofide puhul. me peame nendele kõikidele asjadele tähelepanu pöörama Euroopa Liiduna lep- ja kinni pidama rahvusvaheliselt kokku lepitud humanitaarõiguse põhimõtetest. suur tänu, proua De Brun, järgmisena saab sõna härra Rossi EFD fraktsiooni nimel. suur tänu, proua president, proua volinik, kallid kolleegid, ma olen nõus kõikide nendega, kes on tunnustust avaldanud meie raportöörile proua Gardiinile, ära on tehtud suurepärane töö. loomulikult kõik teavad seda, et kui juhtub loodus- või inimkatastroof, siis alati oleks olnud parem, kui seda oleks suudetud ennetada, aga mitte alati kõike ei ole võimalik ennetada ja sellepärast me peamegi välja kujundama ja välja töötama reageerimissuutlikkuse. Lissaboni leping äh, annab Euroopale õiguse kodanikukaitse valdkonnas äh, kaasa rääkida ja sellepärast on väga oluline, et me loo-, äh, looksime hädaabikeskusi, mis oleksid lahti ööpäev läbi, iga päev. loomulikult me ei taha mitte mingisugusel tasandil, ei poliitilisel ega operatiivtasandil ähm, topelttööd. selleks on oluline see, et Euroopa solidaarsus äh, Ehm, rõhutaks kõikidele liikmesriikidele seda, et kõik peavad äh, panustama selle projekti eduks. me ei tohiks lubada mitte mingisuguseid takistusi ja tõkkeid, meil peab olema võimalus reageerida kohe ja nii kiiresti kui võimalik ja kui me suudame kriisiolukorras ka veel kokku hoida selles töös, siis seda parem. Ehm, suur tänu. ja nüüd saavad, äh, saab sõna härra Obermeier. Ehm, suur tänu, proua president. on väga oluline et me suurendame oma suutlikkust kriisidele reageerimisel Euroopa Liidus, kuid peame õppima seda, mis läks valesti viimastel õnnetustel, näiteks nagu tuumaõnnetused, me peaksime riskantsetest energiaallikatest üldse loobuma, nagu seda on tuumaenergia. aga näiteks äh, ka tööstuskatastroofide puhul ei ole me valmis olnud seesama äh, muda katastroof Ungaris, me ei suutnud midagi teha jah, äh, võib-olla peaks Euroopas välja kujundama rea-, reageerimissuutlikkuse ühtse näiteks selliste katastroofide puhul nagu metsatulekahjud ja üleujutused, kuid üldiselt peaksid inimesed siiski ise vastutama selle eest, et selliseid asju ei juhtuks, kui see on võimalik. liikmesriikides peavad äh, äh, keerulisemates piirkondades olema ennetavad plaanid kavas, näiteks nagu Austrias Lõuna-Tirooli piirkonnas peaksid olema ennetavad kavad valmis ja ma olen ise äh, vabatahtlik äh, pritsumees olnud aastaid ja tean, millest ma räägin. suur tänu. Mm, äh, anname sõna härra Tökešile, kes on poolteist minutit hiljaks jäänud, kuid räägib roheliste nimel lugupeetud kolleegid, lubage kõigepealt tänada raportööri ja kõiki teisi, kes on aidanud seda raportit koostada tegemist on tekstiga, kus rõhutatakse ennekõike seda, et Euroopa peab tugevdama katastroofivastaseid meetmeid, leidma lisaraha ning aktiveerima tõelise solidaarsuse. me ei tohi unustada, et Euroopas toimub järjest rohkem katastroofe, mis on ka järjest tõsisemate tagajärgedega ning seetõttu tuleb meil töötada tõhusamalt katastroofide haldamine peab olema edukam. meil on vaja meetodeid, mille abil äh, katastroofe ette näha ja nende tekkimisel neile kiiresti reageerida. me võiksime kokku hoida nii aega kui raha, kui me kulutaksime rohkem katastroofide ennetamiseks ja vähem tagajärgede likvideerimiseks. kui me vaatame kliimamuutusi ja seda, mida need kaasa toovad siis äh, mõistame ju isegi, et just kliima põhjustab katastroofide äh, sagenemist ning äh, seetõttu peaksime võitlema kliimamuutuste vastu, alal hoidma oma loodusvarasid ja tegema selleks väärikke investeeringuid, see on mõistlikult kulutatud raha, nagu on mõistlikult kulutatud raha ka see, mis kulub inimelude säästmiseks, isegi kui meil on parasjagu majanduskriis. selle kohta olen esitanud ka muudatusettepaneku ma tahan öelda, et tuumajäätmed, tuumajäätmeid ja teisi ohtlikke jäätmeid tuleb käidelda selliselt, et nad keskkonna, keskkonda sattudes keskkonda ei kahjustaks. Fukushima sarnast ähm, katastroofi ei tohiks Euroopas kunagi juhtuda. aitäh, härra Tokes, kuigi te ületasite kõneaja, ütleb president. me läheme nüüd tagasi oma nimekirja juurde ja edasi härra Schnellhardt. aitäh, proua president ma juba nägin, et minu nimi võeti nimekirjast maha, kuid äh, näen nüüd rõõmuga, et see on sinna tagasi ilmunud ja ma saan siiski rääkida. kõigepealt äh, suur aitäh proua Kardiinile, raportöörile, kes on äh, koostanud äärmiselt selge teksti, mis selgesõnaliselt sätestab meie kohustused ja vastutuse. seda raportit lugedes märkasin, et kuusteist korda on viidatud õiguslikule alusele, millel põhineb, on seni põhinenud Euroopa reaktsioon katastroofidele see, mida Euroopa teeb katastroofide korral, see on iseenesest ähm, natuke äh, murettekitav, sest äh, me küll näeme, et katastroofidel on seni reageeritud hästi, et töötab ka kodanikukaitsemehhanism, kuid katastroofe on järjest rohkem, on rohkem ka terroristide rünnakuid ja seetõttu on vaja tugevdada kriisideks ja katastroofideks valmisolekut ning seetõttu on ka vajalik Euroopa Komisjoni vastav ettepanek. mitmed äh, kõnelejad on siin öelnud, et liikmesriigid peavad enda kanda võtma juhtrolli, kuid äh, kui me mõtleme sellele, et liikmesriigid peavad tõesti käituma ühiselt, tegutsema ühtselt, ühtse rindena, siis äh, tegelikult on ähm, küll õige, et liikmesriigid peavad ise võtma vastutuse ja tegema ka algatusi, kuid koordineerimistöö kuulub Euroopa Komisjonile. Euroopa Komisjon saab kindlaks määrata, kus katastroof alguse sai eh, ja mis teha tuleks. selge on ka, et eh, meil on vaja lisaeelarvet, eh, lisaraha, kuid on vaja ka seda, et me kasutaksime raha tõhusamalt. rahastamist vähendada ei saa ma tahaksin äh, veel kord äh, öelda ka seda, mida äh, tavaliselt tehakse katastroofi leevendamiseks ja mida teha tuleks. Öeldakse, et tuleks anda rohkem erakorralist abi. ma ei saa sellega päriselt nõustuda. aitäh teile, härra Snellhardt. nüüd proua Estrella, kaks minutit. aitäh, proua president me arutame täna taas kord katastroofi, oleme seda teinud ka palju kordi varem ja iga kord on selleks olnud hea põhjus. põhjus ähm, tuleneb muidugi sellest, et katastroofe on järjest rohkem ning nende tagajärjed on järjest raskemad. seetõttu ma tervitan proua volinik äh, Georgieva algatust, tegemist on äärmiselt asjakohase algatusega ja tervitan ka proua Gardiini raportit, mis on hästi koostatud minu fraktsioon usub, et me peaksime analüüsima kliimamuutuste mõju, et täpselt välja selgitada, milline on nende muutuste mõju katastroofide arvule ja tõsidusele. see aitab meil välja töötada ka paremat ennetuspoliitikat. Lissaboni leping annab meile võimaluse parandada oma katastroofideks valmisolekut, annab võimaluse ka paremaks ja tõhusamaks koordineerimistööks ja kooskõlastamiseks erinevate osaliste vahel me tahaksime, et Euroopa suudaks katastroofidele reageerida ühtselt. ja seetõttu on meil vaja ka Euroopa eh, katastroofideks, katastroofidele reageerimise keskust meil oleks vaja eh, operatiivkeskust, mis suudaks reageerida kakskümmend neli tundi ööpäevas ehk kogu aeg ja teha koostööd eh, liikmesriikide kontaktpunktidega ka liikmesriikide kontaktpunktid peaksid olema kogu aeg avatud. mul on väga hea meel lugeda raportööri ettepanekuid, eriti mis puudutab pilootprojekte, sest raportöör rõhutab korduvalt, et väga oluline on, et piloot, pilootprojektidel oleks kasutada ka lennukeid, et nad saaksid kiiresti reageerida metsatulekahjudele. Lissaboni leping annab äh, meile ka solidaarsusklausli. ning äh, solidaarsus on äh, katastroofidele reageerimisel äärmiselt oluline. me tahaksime, et solidaarsust rõhutataks veelgi enam ning oleme esitanud vastavad muudatusettepanekud. suur aitäh! suur aitäh ka teile, proua Estrella! ning nüüd tahaksime me anda sõna härra Panajotovile, kuid ka teda ei ole siin, nii et järgmisena saab sõna härra Plašak, poolteist minutit suur aitäh, eh, proua president, lugupeetud volinik, lugupeetud kolleegid. me teame, et eh, kui katastroofile reageeritakse adekvaatselt ja kiiresti, siis on võimalik eh, säästa väga palju inimelusid ja säästa ka raha. ennetamine on siiski kõige parem lahendus. eriti on see nii inimtekkeliste katastroofide puhul, nagu näiteks Fukushima õnnetus või Me-, Mehhiko Äh, naftakatastroofe, me peame äh, tagama, et me selliseid õnnetusi suudaksime ennetada. kui me mõtleme kliimamuutustele ja reaalmajanduse arengutele, siis äh, saame kahtlemata aru, et meil on võimalik inimtekkelisi katastroofe oluliselt ennetada või nende tagajärgi leevendada. lõpetuseks tahaksin ma tänada raportööri suurepärase töö eest. ta on käsitlenud väga tähtsat ja väga keerulist teemat ning kahtlemata äh, on väga keeruline koostada raport äh, katastroofide kohta, millel on küll kõigil hävitavad mõjud, kuid mis on täiesti erineva tekke ja ka täiesti erineva kuluga, aitäh. aitäh ka teile ja nüüd saab sõna härra Pluum üheks minutiks, palun. suur aitäh, tõusen püsti alandlikult, sest äh, esindan riiki, äh, kus on valitud äh, ametikohale selline šotlane, keda ei huvita, kui palju raha kulutatakse, see on erakordne. kuid sellest hoolimata, sellest alandlikkusest hoolimata ootan ka mina ähm, humoorikalt, äh, võttes arvesse, et ma olen britt, ootan äh, humoorikalt sellest kohast, mis on meile andnud energiapoliitika, ühtse kalanduspoliitika, ühtse põllumajanduspoliitika, ühtset muud poliitikat mis kõik on äh, osutunud hullumeelseteks äh, ja katastroofilisteks, ootan nüüd huviga, mismoodi me töötame välja katastroofidele reageerimise mehhanismi, võttes arvesse, kus me viibime ja kellega me räägime. ma ootan huviga, kuidas äh, see kõik areneb ja mis edasi toimuma hakkab. ja mind huvitab väga, millise seapesa te sellest kokku keerate, aitäh! suur tänu teile ja nüüd saab sõna proua Grostet kaheks minutiks suur tänu teile, proua president, proua Arlini seletas äh, oma sissejuhatuses väga hästi, et tegu oli äh, solidaarsust ja lä-, äh, solidaarsuse lähimuspõhimõttega, mina rääg-, lisaksin sõna juurde sõna efektiivsus. sest katastroofe on aina rohkem Euroopa Liidu territooriumil, see tähendab seda, et me peame jõud ühendama ning koos tegutsema ning äh, Eh, seda on kõike võimalik lugeda ka eh, härra Barnier suurepärasest raportit kahe tuhande kuuendast aastast, kus eh, ta palus, et Euroopa Liit kuna meil on olemas teatavad vahendid, võiks neid vahendeid ühiselt kasutada ja et oleks Euroopa tsiviilkaitse ühine, ühistegevus olemas, et ait-, mis aitaks meil võimalikult kiiresti ja efektiivselt tegutseda me oleme, meil on olemas, olemas tehnoloogia, meil on vaja Galileo programm, eh, eh, meil on olemas telekommunikatsioonivahendid, mis või-, võimaldavad meil kiiresti eh, informatsiooni vahetada ja võimalikult kiiresti tegutseda. ma tahaksin teile ühtlasi, teile meenutada seoses telekommunikatsiooni küsimusega, et on olemas ühtne Euroopa hädaabinumber, see on sada kaksteist ja see aitab äh, igapäevaselt päästa sadade eurooplaste elusid ning äh, peame seda meenutama äh, Euroopa kodanikele, et neil on hädaabivahendid nende käsutuses. me peame aitama kaasa olemasolevatele vahenditele, ilma sealjuures neid ära kasutama, sealjuures need ise mm, ära kaotamata me ei ole vaja uusi kulukaid vahendeid, me tahame, et Euroopa Komisjon eelkõige koordineeriks meie tegevust võimalikult hästi. Voro volinik, te ütlesite, et te ootate meie parlamendipoolset abi ning ma kinnitan teile, et te võite meiega arvestada, aitäh. suur tänu teile, proua Krustet. ja nüüd saab sõna härra Arsenis ühe, pooleteiseks minutiks, palun. suur tänu teile, ma sooviksin eelkõige tänada kolleege kes on väga tublisti tööd teinud selle raporti koostamisel. nagu siin juba on öeldud, on selle raporti osas eh, suur üksmeel meie parlamendis, teine on eh, tei-, tegu on teise raportiga, mis eh, esimene puudutas metsade kaitset, see oli äh, Äh, raport, mis nõudis ka meetmete kasutusele võtmist Euroopa metsade kaitseks. Äh, Euroopa metsad on esmatähtsad selleks, et võidelda kliimamuutuste vastu ja me peame aitma oma äh, kodanikel katastroofideks valmistuda, neid ära hoida. meid on tabanud põllu, nad on tabanud ujut-, üleujutused, metsatulekahjud ja muud sellised ja neid katastroofe toimub aina rohkem, see tähendab seda, et meil on vaja neid ennetada, meetmed kasutusele võtta ning me sooviksime teada, kas Euroopa Komisjon arvab, et me suudame edasi liikuda, kas võetakse eh, vastu eh, see eh, õigusloomelised otsused, mis aitaks meil ära hoida metsatulekahjusid see on oluline ka selleks, et praegusel kriisi ajal vahendeid kokku hoida meil peavad olema piisavalt paindlikud vahendid, mis aitaks võimalikult hästi tegutseda kohalikul tasandil ja mis võiks tähendada ka euro abi Euroopa tasandil. järgmisena saab sõna härra Jürgens üheks minutiks. suur tänu teile. ei ole eh, väga paljusid vahendeid selleks, et Euroopa reaktsiooni võimalust suurendada. koordinatsioon, kahepoolne tegevus, see peaks olema äh, ühisnimetajaks meie tegevusele. Ehm, me peame eh, koordineerima oma tegevust, tegema kõik selleks, et ei kattuks ja peame olema võimalikult efektiivsed ja tegelema efektiivse juhtimisega teiselt poolt. Eh, siin on räägitud ka põhilistest eh, tõketest, mis ei lase eh, neil põhimõtetel veel Euroopa Liidu poliitikas eh, õiget kohta võtta. Eh, endiselt on väga palju raskusi Euroopa liikmesriikide tasandil nende põhimõtete omaksvõtmisel. samas nõuab nende põhimõtete rakendamist meilt ju ka Lissaboni lepe. suur tänu teile ja järgmisena saab sõna proua Gutierrez. suur tänu teile, proua president. mulle väga meeldib proua Gardini raport, ta on teinud selleks suurt tööd ära, kuid mulle meeldiks, kui peale ennetuse oleks mõeldud ka selle peale, mis toimub pärastpoole. üks Haiti suuremaid probleeme või näiteks Lorcas ja Hispaanias, kus toimus äh, hiljuti maavärin ja Aquilas Itaalias samuti on seal, on juba tavaelu juurde tagasi mindud ja e, need on vaja linnad üles ehitada uuesti, need linnad on ehitatud aastatuhandete vältel ja nüüd on vaja uuesti üles ehitada, selleks on vaja tehnoloogiat, selleks on vaja teadmisi. ei ole võimalik igale poole ehitada pärast maavärinat, peab kontrollima, et e, pinnas oleks e, õiges konditsioonis selleks. Öeldakse et uued linnad peavad olema nii-öelda smart cities, kuidas äh, hävitatud linnast äh, teha energiatõhus linn. Euroopa ei ole koordineerinud oma tegevust selles valdkonnas. me peame koordineerima ka ülesehitust. see on tõeline ennetustöö. ning äh, peame mõtlema näiteks selle peale, kuidas äh, ära hoida üleujutusi eh, jõgedes. Hispaanias on sellega tegeletud. ei ole võimalik ähm, ainult ennetada, on võimalik, äh, on vaja mõelda ka selle peale, mis toimub pärast ja see on minu jaoks tõeline murepunkt. suur tänu teile, proua ähm, Gutierrez ja nüüd saab sõna proua Hibner. suur tänu teile, proua president. ma sooviksin äh, öelda aitäh proua Gardiinile, kes on teinud suurepärase raporti, siin on kokku võetud kõik meie prioriteedid, Euroopa reageerimisvõime äh, on seotud kodanike turvatundega. sellega seoses on oluline, et tegutsetakse rahvusvahelisel tasandil Eh, näiteks päästeoperatsioonide juhi puhul, et oleks olemas eh, rahvusvaheline eh, reageerimisvõime katastroofide likvideerimiseks. see on erakordselt tähtis, eriti võttes arvesse, et et katastroofile reageerimisjõud jäävad ikkagi alati liikmesriikide juhtimise alla. liikmesriigid äh, haldavad neid, nad võivad neid äh, laenata äh, või saata appi teistele liikmesriikidele, see on osa Euroopa solidaarsusest. et äh, oleks olemas reageerimiskeskus katastroofidele, on vaja koordineerida meie liikmesriikide poolseid kogemusi, et tegutseda rahvusvahelisel tasandil ning et oleks võimalik koordineerida olemasolevate vahendite efektiivset kasutamist samuti peame suutma reageerida erinevatele katastroofidele erinevalt, seda nii Euroopa Liidus kui ka väljaspool Euroopa Liitu. nüüd, mis puudutab infovahetust Euroopa Liidu ja kolmandate riikide vahel, on väga oluline, et see infovahetus endiselt säiliks. suur tänu teile, järgmisena saab sõna proua De Verac. suur tänu teile, viimastel aastatel on Euroopa Liitu äh, tabanud enneolematud katastroofid ning äh, tahaksin äh, meenutada kümme aastat tagasi toimunud plahvatust Toulouse'is ning proua Gardini raport on suurepärane võimalus näidata Euroopa solidaarsust juba viimastel aastatel äh, Eh, on üritatud meie jõupingutusi paremini koordineerida ning eh, me peame eh, suutma oma reageerimisvõime piisavalt hästi paika panna selleks, et, et uus katastroof meid ootamatult ei tabaks. see tähendab ka finantsvahendite efektiivset kasutusele võtmist. Te ütlesite, et riske tuleb ennetada, on väga kahetsusväärne, et selles tekstis Euroopa äh, komisjon näiteks eh, ei kavatse enam finantseerida eh, satelliitjälgimisprogrammi, mis on ometi esmatähtis vahend ennetuse koordineerimise eh, tegemiseks. ma tahaksin kutsuda üles Euroopa Komisjoni see seisukoht üle vaadata ning et seda olulist programmi edasi toetada, mis, millel on tõeline lisandväärtus. tahaksin tänada proua Gardiinit tema suurepärase raporti eest ning ma loodan, et me võtame selle vastu, mis aitaks kaasa eh, euro, tõelisele Euroopa solidaarsusele, mis oleks kodanike käsutuses. suur tänu teile ja nüüd lähme vaba mikrofoni juurde. väga paljud kolleegid soovivad sõna saada. kõik sõna ei saa kolm Rahvapartei liiget, üks vasakpoolne ning kolm Eh, sotsialisti saavad sõna. Teil on kõigil üks eh, minut kõneaega. nii et. Presidente, eh, nel minuto che ho a disposizione volevo ringraziare. suur tänu, oma minutiga tahaksin ma kõigepealt tänada proua Kardiinit selle suurepärase raporti eest, mille ta on koostanud Äh, proua Gardini sai tuge palju Euroopa Liidu mm, teistestki institutsioonidest, kuid äh, meie peamine eesmärk, eesmärk peaks olema Euroopa tasandil kodanikukaitse tagamine, ilma et me teeksime samas topelttööd. kui me räägime Euroopa Liidu rollist äh, paljudes valdkondades tihti, siis äh, siis kõhkleme alati selles osas, kas on vaja rohkem Euroopat või ei. siin valdkonnas kindlasti on vaja, meil on vaja ühtset reageerimissuutlikkust, sest et kodanikukaitse, tsiviilkaitse sõltub otseselt äh, inimestel ju sellest, kas tuntakse solidaarsust nende vastu ja, ja kas on piisavalt vabatahtlikuid, kes seda solidaarsust üles näitavad. kahe tuhande üheteistkümnes aasta on Euroopa vabatahtlikkuse aasta ja praegu on just õige aeg sellest rääkida. suur tänu ja järgmisena saab sõna proua Donchila, Don-, Danchila. suur tänu proua president, Euroopa Liidu solidaarsusfond üldiselt on toiminud väga hästi, kuid esimesel aastal äh, Eh, saadud kogemused näitavad seda, et Solidaarsusfondil siiski on teatavad piirangud ja väga suuri puudujääke ka. Need on otseselt eh, seotud eh, kiirreageerimissuutlikkusega, me nimelt ei suuda fondi nii kiiresti mobiliseerida, kui oleks vaja. ja ei ole ka piisavalt selgelt paigas kriteeriumid, mille alusel seda fondi saaks kasutada ja me ei, lihtsalt ei suuda reageerida korrektselt looduskatastroofide puhul. Euroopa Liit peaks oma vahendeid suunama tõesti katastroofist puudutatud piirkondadesse, kuid vaatamata sellele on raha tegelik sinna jõudmine olnud raskendatud. kindlasti peaks olema abi andmine sõltuv äh, esialgsest kahjuanalüüsist ja see tuleb suunata ri- ja kindlasti Äh, oleksid kohesed vahendid äh, kohe pärast katastroofi väga teretulnud kõikides katastroofist puudutatud riikides. suur tänu, järgmisena saab sõna härra Ferreira, üks minut suur tänu, äh, proua president, proua volinik, kahekümne, kahe tuhande kümnenda aasta septembris, aasta tagasi, võttis täiskogu suure enamusega vastu minu poolt koostatud äh, raporti looduskatastroofide ja inimtekkeliste katastroofide ennetamise strateegia kohta. me rääkisime selles raportis ennetamisest sellest, kuidas tuleks rohkem äh, sellele tähelepanu pöörata. ennetav tegevus paneks piiri paljudele katastroofidele ning äh, vähendaks oluliselt paljude teiste katastroofide negatiivset mõju. siin raportis äh, räägiti ka korralikust finantsraamistikust selleks, et kaitsta metsasid, kaita, kaitsta meie põhjavett rääkisime talunikele antavast miinimumhüvitisest katastroofide puhul ja varasema õnnetuse äh, süsteemidest. aasta hiljem täna äh, tuleks reastada kõik need asjad uuesti nende asjade seas, mida tuleks ära teha, me muudkui räägime koostööst, aga ei tee mitte midagi. sellest ei piisa, et me teeme suuri sõnu, proua president ütleb, et kõigil on üks minut ja palun seda ühte minutit mitte ületada ja sõna saab härra Paška. Äh, suur tänu proua president, proua volinik, Slovakkias öeldakse, mida et katastroofid ei hüüa tulles. kuid need õnnetused ja katastroofid ei tunne ka riigipiire ja sellepärast tuleb oma tegevust kindlasti koordineerida. me peame välja kujundama äh, iseseisva äh, kriisile reageerimise keskuse, mis põhimõtteliselt siis koordineeriks Euroopa vastuseid selliste katastroofide puhul on äärmiselt oluline, et selline koordineeriv tegevus oleks tehtud, sellepärast et muidu ei ole võimalik äh, humanitaarabi andmist koordineerida. ma olen veendunud, et kui me oleme hästi ette valmistunud, siis me saame kindlasti senisest paremini reageerida looduskatastroofide puhul. järgmine kõneleja, Euroopa Liit äh, ja Euroopa kodanikud on silmitsi järjest suurema hulga katastroofidega, ütleb härra Matula. Loodusõnnetused on puudutanud kõiki maailma riike ja see tähendab seda, et meil peaks olema eraldiseisev kiir-, kriisile reageerimise keskus, loomulikult katastroofidele viivaid sündmusi ei ole alati võimalik ennetada, kuid nende negatiivseid mõjusid saab kindlasti vähendada selleks tuleks välja võtta terve rida, vastu võtta terve rida ennetavaid meetmeid, finantsabi, mis edastati aastatel kaks tuhat kaheksa, kaks tuhat kümme ulatus kahe miljardi euroni, seda raha anti läbi Solidaarsusfondi ja see on tõendiks sellele, et Euroopa üritab aidata. kuid üsna tihti on probleemiks see, et raha ei jõua nende inimesteni, keda oleks vaja aidata ja seega on meil on vaja kindlasti selliseid mehhanisme, mis võimaldaksid rahadel liikuda natukene kiiremini, äh, suur tänu! suur tänu ja härra Tabadži, palun! suur tänu, proua president! Äh, ma tahaksin tänada proua presidenti kindlasti Ungari äh, punase muda kriis äh, tabas meid äh, täpselt aasta tagasi ja seega me teame väga hästi Ungaris, mida Euroopa abi võib tähendada. abi, mida antakse vabatahtlikkuse alusel väga palju saime me sellest abi. kuid ka samas äh, mõistsime seda, et Euroopa kriisile reageerimise süsteemid on praegu siiski ad hoc iseloomu ja kindlasti oleks meie meelest vaja Euroopa kriisikeskuse loomist aga ma tahaksin tänada ka siinkohal proua volinikku meile antud abi eest, suur tänu tervele kojale äh, selle eest. meil on kõigil äh, vaja ära õppida muuseas ka see, kuidas öeldakse proua voliniku nimi, proua volinik on proua Georgieva. aga äh, kriisiolukordades on institutsioonide reageerimiskiirus äärmiselt oluline Äh, Ungari katastroof äh, muuseas läks maksma kuus korda rohkem, kui on selle ettevõtte väärtus. Äh, proua president ütleb, et teie aeg on, te ületasite oma aega ja annab sõna järgmise kõneleja proua Lukaševskale. suur tänu, proua volinik. aina rohkem on, toimub looduskatastroofe, see tähendab seda, et on vaja koordineeritult reageerida, see tähendab seda, et meil on vaja suuremat panust äh, meie kõigi poolt, äh, kõigi olemasolevate vahenditega, äh, et nende äh, kahjude tagajärgi leevendada. siin ei piisa ainult kohalike võimuesindajate jõupingutustest, nemad on kohapeal, nemad teevad ära kõige tähtsama töö nemad on olulises rollis ka ennetustöö tegemisele ja, ja samuti ka need eh, tagajärgede leevendamisel, kuid meil on vaja eh, reageerimisfondide suuremat paindlikkust, sest ei saa nii, et eh, inimesed, keda õnnetus on tabanud, peavad kuude kaupa ootama või isegi aastaid ootama selleks, et finantsabi saada. sooviksin tänada proua raportööri tehtud selle raporti eest ning ma loodan, et me saame selle raporti põhimõtted kaasata Eh, efektiivse eh, reageerimisvõime suurendamisse. suur tänu ning härra Pasku, palun. katastroofide arvu suurenemine, nii eh, looduskatastroofide kui inimtekkeliste katastroofide arvu suurenemine on täiesti selge, kuid meie võimekus reageerida on piiratud siiamaani on reageerimine toimunud ad hoc alusel ja olnud liiga bürokraatlik, seetõttu tuleb kahtlemata muuta kogu süsteemi see on vältimatu. ja raportis näidatakse, kuidas seda teha. meil tuleb loobuda topelttööst ning äh, äh, muuta oma töö tõhusamaks. see tähendab seda, et äh, tuleb rohkem tegeleda ennetustööga, vaadata stsenaariumeid, harida üldsust ning mõelda sellele, millised ressursid, millised vahendid on meie käsutuses ja kuidas neid paremini kasutada ning samuti tuleb kogu süsteem muuta töökindlamaks peamine põhimõte peab olema lähimuspõhimõte ning äh, kokkuvõttes saavutatakse nii rahaline sääst kui sääst äh, inimeludes ja ähm, tahaksin lõppkokkuvõttes veelgi rõhutada ennetustöö tähtsust ning äh, kodanikukaitsemehhanismi tähtsust, sest kuigi sõjaväelise sekkumise või, mõju võib vähendada, ei muutu see kunagi olematuks, aitäh. aitäh ja äh, lõpetuseks proua Kosta, üks minut suur aitäh, president. ma tänan omalt poolt raportööri ja volinikku ning nõustun nendega, et meil on vaja alt üles lähenemisviisi, üle-euroopalikku lähenemisviisi ning üle-euroopalist koordineerimiskeskust, mis õpiks kõigis neist kogemustest, mida liikmesriigid on saanud võideldes katastroofide tagajärgedega. meil on vaja koostööd nii kohalikul kui liikmesriigi tasandil kui ka Euroopa tasandil üks, üks, kaks peaks olema üle-euroopaline hädaabinumber, kuhu saab helistada kõikjalt Euroopast. oleks küll, on küll ka võimalik luua teised hädaabinumbrid, näiteks tulekahju puhul helistatakse ühele numbrile, kiirabi vajadusel teisele ja nii edasi. kuid kokkuvõttes on meil siiski praegu üks päästenumber meil on vaja rõhutada ka muudatusi ühiskonnas. tuleb arvesse võtta, et ühiskond vananeb. et järjest rohkem inimesi elab linnades, et suureneb ka võõramaalaste osakaal. ja kõike seda tuleb arvesse võtta, sest sisserändajad on tihti eriti ähm, ähm haavatavad. aitäh ja proua volinik Jörgla suur aitäh, ütleb proua volinik, suur aitäh kõikide nende suurepäraste märkuste eest õigusloomeliste ettepanek, õigusloomelise ettepaneku parandamiseks. ma ütlen need ettepanekud ja märkused kõik edasi. meie ettepanek aitab koondada võimekust kõikjal Euroopas. proua Stifler tõstatas esimesena küsimuse äh, võimekuse kohta ning äh, proua Krostet küsis, kuidas on need küsimused seotud äh, Barnieri raportiga. ja ma tahaksin selgitada, et me teeme ennekõike ettepaneku lõimida liikmesriikide enda äh, katastroofidele vastamise võimekus ja mis puudutab Barneri raportit, siis seal olid küll ettepanekud selgelt välja toodud, kuid sisu jäi siiski nõrgaks sest eh, Barnieri raportist võtsime me üle kaksteist ettepanekut ja ka seal räägitakse sellest, et tuleb eh, integreerida liikmesriikide võimekus, kuid eh, lähenemisviis oli pigem ülalt alla, mitte alt üles, nagu me nüüd välja pakume. ja ma võin öelda täie kindlusega, et liikmesriigid toetavad meid. eriti need liikmesriigid kus äh, siseriiklikud äh, nõuded äh, näevadki ette detsentraliseerituse ehk siis paljude asjade eest vastutab kohalik omavalitsus. me võime siis rääkida sellest, et tuleb lõimida liikmesriikide võimekus, tuleb kasutada ühiselt nende ressursse ning ma tegelikult ei arva, et see ettepanek aitab äh, meil liikuda nullpunktist edasi, tegelikult me oleme juba liikunud edasi ning äh, integreerinud erinevaid võimekusi. kui ma astusin oma ametikohale, oli äh, Euroopa Liidu tasandil registreeritud nelikümmend ühtse ähm, reageerimise mudelit, nüüd on neid sada kakskümmend neli ja me oleme seega saavutanud äh, edu, edu ja me oleme käitunud vastavalt vajadustele. aastal kaks tuhat kümme aktiveeriti kodanikukaitsemehhanism kahekümne kaheksal korral. enne kahe tuhande kümnendat aastat juhtus seda aastas kaks või kolm korda kahe tuhande üheteistkümnendal aastal on seda äh, mehhanismi kasutanud üks, kasutatud üksteist korda ja tõenäoliselt kasutatakse veelgi teise punkti, millest tahaksin pikemalt rääkida, tõstatasid samuti mitmed Euroopa Parlamendi liikmed, härra Arsenis, härra Tšernetski, proua De Brun ja ka teised kolleegid tõstatasid kõik ennetamistöö tähtsuse küsimuse me teame kõik, et kui investeerida üks euro ennetamistöösse, hoitakse sellega kokku neli kuni seitse eurot. ja sellest hoolimata on ennetamistöö tegemine osutunud keeruliseks nii Euroopas kui mujal. seda ei ole tehtud piisavalt, kuid me kõik mõistame, et ennetustöö tegemine on kriitilise tähtsusega. naasin just Washingtonist, kus Euroopa Komisjon koos Maailmapanga ja Jaapani valitsusega rõhutas, kui oluline on just nimelt ennetustöö ja seda ka globaalsel tasandil. ning me leppisime kokku, et me jätkame struktureeritud meetmete vastuvõtmist selleks, et ennetustöö muutuks olulisemaks, et seda tehtaks rohkem. me esitame kindlasti ka eh, lisaks uue õigusloomelise ettepaneku, kui eh, operatiivtöö kujundamine edasi liigub. loomulikult on metsatulekahjude küsimus äh, samuti tähtis, metsatulekahjusid tuleb ennetada, tuleb ennetada ka üleujutusi, tuleb olla valmis nendeks sündmusteks, tuleb arvesse võtta ka linnastumist ning kõike seda me ennetustöö äh, tegemisel ja situatsiooni planeerimisel ka arvesse võtame kuid äh, valmisolek tähendab ka ühist väljaõpet ning äh, Euroopa Komisjon on äh, selles osas samuti teinud suurt tööd. eelmisel reedel käisin ma Poolas, kus toimus viie riigi ähm, ühine harjutus, ühine õppus ning ma arvan, et kodanikukaitsemehhanismi kasutamine just sellises riikide ühistöös või koostöös on väga oluline vahend, mis aitab säästa palju inimelusid. härra Laanen ja härra Siiben küsisid eh, ka seda, kuidas me koordineerime oma tööd kõrge esindajaga. siinkohal võin anda väga rõõmustava vastuse ning öelda, et et äh, kodanikukaitsemehhanismi käivitamine ja erinevate kriiside lahendamine praktikas on meile andnud ka suurepärase õppetunni institutsioonide vahelises koostöös ning me saame nüüd palju paremini aru, kes mida teeb, kuidas ja millal. ja et anda teile aimu struktuurist, äh, siis Euroopa Liidu siseselt ei pea kõrge esindaja käivitama kodanikukaitsemehhanismi sest eh, see on eh, Euroopa Liidu siseasi ning kaks kolmandikku eelmisel aastal käivitatud mehhanismidest olid just nimelt Euroopa Liidu siseasjad. väljaspool Euroopa Liitu tähendab kodanikukaitsemehhanismi käivitamine seda, et antakse erakorralist hädaabi ning eh, kõrgel esindajal on siinkohal poliitiline roll ning ka koordineeriv roll. keeruliste kriiside puhul on kõrgel esindajal juhtroll ning äh, me lähtume ka sellest, mis on liikmesriikide parim tava, kus äh, kodanikukaitsemehhanismi kasutamist ju koordineeritakse. kõikides liikmesriikides on kodanikukaitsemehhanismi koordineerimise keskus ning äh, poliitilist, poliitilise kaitsemehhanismi käivitamisel kasutatakse mõnikord samuti kodanikukaitsemehhanismi, kuid mitte alati. USA president Barack Obama hiljuti andis äh, tulvavõttega võitlemise ülesandeks just nimelt kodanikukaitsemehhanismi üksusele, kuid äh, bin Ladeniga võideldes äh, oli ta USA Valge Maja sitcomi keskuses, järelikult käivitas, ei käivitanud kodanikukaitsemehhanismi, ehk siis sõltub, sõltuvalt kriisist valitakse, milline mehhanism käivitab ja kuidas seda koordineeritakse, kuid millised on need tõkked meie teel millised on need äh, takistused, mida, ähm, mida tekitavad äh, liikmesriigid? meie peame ütlema liikmesriikidele, et me saame aru, milline on nende ähm, siseriiklik õigus, kuidas nemad saavad kasutada kodanikukaitsemehhanisme ja, ja et me austame nende õigusi paljude katastroofide puhul ei ole Euroopa Liidul tegelikult mitte mingit rolli, ehk iga liikmesriik otsustab ise, mida ta teeb ja Euroopa Liit ei sekku riigi siseasjadesse ehk sellesse, kuidas riik reageerib katastroofile. räägiti ka eelarvest. on selge, et eela-, eelarvelisi vahendeid on vaja, kuid neid tuleb kasutada tõhusalt. ning eelarve osas olen ma tõepoolest väga ettevaatlik ja tagan omalt poolt selle, et iga euro, mis tuleb maksumaksja taskust, kasutatakse igat sellist eurot kasutatakse otstarbekalt ning eh, juhul, kui töö tegemine on odavam ja tõhusam liikmesriigi tasandil, siis seal seda ka tehakse. küsiti ka seda, kuidas me tegeleme katastroofi tagajärgede leevendamisega ning eh, ma arvan, et leevendamine on seotud rehabilitatsiooni eh, ja arengu ning ülesehitustööga ja ma arvan, et arenguabi tähendab äh, seda, et Euroopa Liit peab äh, võimaldama katastroofipiirkonnal kasutada oma tehnoloogilisi vahendeid, oma tehnoloogiat. me viime läbi katastroofijärgse riski hindamise ja tagame seejärel et Euroopa Liit annaks äh, vastavale arengumaale abi vastavalt rahvusvahelisel tasandil kokku lepitud tingimustele loomulikult on selles valdkonnas äh, vaja veel tööd teha ning me oleme härra Piibalksiga ka kokku leppinud, et me äh, tulevikus koostööd teeme. ma nõustun täielikult proua De Bruniga, kes ütles, et äh, tuleb austada neutraalsuse põhimõtet, erapooletuse põhimõtet ning ka sõltumatuse põhimõtet, kui me anname humanitaarabi sealhulgas tuleb seda arvestada siis, kui me käivitame kodanikukaitsemehhanismi mõnes arengumaas eriti juhul, kui seda riiki ei ole tabanud mitte ainult katastroof, vaid seal valitseb ka sõjaline konflikt. see tähendab seda, et me peame alati austama neid kolme põhimõtet, mida ma nimetasin ja ma olen tänulik baroness Ashtonile, kes on omalt poolt samuti rõhutanud neutraalsuse ja erapooletuse tähtsust humanitaarabi andmisel proua Tantiua ja vabandust, kui ma teie nime valesti hääldasin, ütleks, et äh, tähtis on äh, arvestada ka solidaarsusklausliga ja me oleme härra Dehaniga koos äh, kokku leppinud, mida me Solidaarsusfondi osas ette võtame, nii et seda raha oleks võimalik kasutada ka ennetustööks ja et seda raha oleks võimalik kasutada äh, nende riikide aitamiseks, eh, mida on tabanud katastroof. eelmisel aastal tekkis väga ebameeldiv olukord, eh, kui Moldovas ja Rumeenias olid üleujutused ja Moldovas oli võimalik anda humanitaarabi üleöö, kuid Rumeenias mitte. ja see, sellel põhjusel pooldan ma kindlalt seda, et eh, solidaarsust väljendatakse rahvaga riigis siis, kui riiki on tabanud katastroof nüüd äh, pilootprojektide kohta. Komets on Euroopa Komisjoni töökavas. see on meie jaoks prioriteetne pilootprojekt ja äh, ettevalmistav töö hakkab ka juba lõppema, kuid äh, me tahaksime GMS-i ähm, programmi tulevikus ähm, parandada ja me loodame, et Euroopa Parlament meid selles toetab ja lõpetuseks, mis puudutab metsatulekahjudega võitlemise reservi, siis siin on samuti tegemist pilootprojektiga, kuid kahjuks sai see pilootprojekt juba läbi ja seda ei ole võimalik pikendada me võime küll uue pilootprojekti sisse kirjutada oma õigusloomelisse ettepanekusse, kuigi mõned liikmesriigid tõenäoliselt ei äh, poolda seda ettepanekut ja ei astu meiega ühte paati, nii et me vajame Euroopa Parlamendi toetust ehk siis kokkuvõtteks me oleme viimastel aastatel teinud palju tööd, kuid palju tööd on veel ka teha ja seetõttu me leiame, et meil on vaja liikmesriikide toetust ning on vaja ka uusi eelarvelisi vahendeid. ma palun vabandust, et rääkisin nii pikalt, kuid mulle esitati niivõrd palju küsimusi, mis olid kõik nii tähtsad, et ma ei tahtnud jätta neile vastamata, aitäh. suur tänu, proua volinik järgmisena saab sõna proua volinik, proua Gardini, teil on ainult üks minut, sellepärast et alguses kasutasite te natukene liiga palju aega, nii et teil on üks minut selle äh, arutelu kokkuvõtmiseks. suur tänu, proua president, teil on täiesti õigus. Äh, ma ei kavatsenudki väga pikalt siin lõpus sõna võtta, polegi palju lisada seda sellepärast, et tänane arutelu oli väga selge, me peame olema ambitsioonikamad kui seni, meil on avanenud võimalus pakkuda eurooplastele rohkem Euroopa poolt, üsna tihti inimestel on jäänud mulje, et Euroopa on nendest kusagil kaugel, kuid selles valdkonnas on kindlasti küll väga hea võimalus näidata inimestele, et Euroopa öö, on nendega ühes paadis mõte sellest ühisest hädaabinumbrist sada kaksteist kinnitab seda või äh, lepingu artikkel kakskümmend kolm, kus on öeldud, et Euroopa kodanikud peavad olema kursis äh, sellega, et kui nad on äh, mõnes kolmandas riigis, siis nad saavad kindlasti abi ükskõik millisest Euroopa, ükskõik millisest Euroopa konsulatsioonist Ähm, konsulaadist. <laughs> suur tänu, äh, hääletame täna kell kaksteist kolmkümmend selle raporti osas. nüüd vastavalt äh, päevakorrale on järgmine raport, äh, härra Kaspari raport Euroopa uue kaubanduspoliitika